päevakord. kas te olete sellega nõus? mis päevakorras kirjas, siis oleme selle heaks kiitnud. meie kohtumine kantakse üle ka veebis ja kakskümmend kolm keelt on täna meie keelerežiimis. esimene päevakorrapunkt on meil hääletus ja nagu kombeks on, äh, president Puusek tegi äh, ka alati kõigepealt hääletuskontrolli ja minagi soovin seda järgida, seda head tava, vaatame, kuidas meie süsteem toimib. nii ja küsimus on, kas teile meeldib ITRE komisjon? hääletus algas, hääletus lõppes. suur tänu teie kaart ei toimi. Äh, aga võib-olla äh, on teil lihtsalt vana kaart, ma näen, et värv on teistsugune. Teil on vaja soetada uus kaart. aga andke meile käega märku. andke käega märku hääletusel. ja siis me arvestame teie häälega. nii et Euroopa Liidu kahe tuhande kahekümnenda aasta üldeelarve kõik jaod hääletame läbi. esimene hääletus on plokina, et äh, muudatusettepanekud tagasi panna, kes on selle poolt, mis on siin kirjas, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja nüüd ükshaaval muudatusettepanekud. viis, null, kuus, viis. ITRE on esimene. kes on poolt? vastu? erapooletud? tagasi lükatud. ITRE viis, null, kuus, kuus ja kaheksa, kolm. viis, null, kaheksa, kolm on ühesugused, kes on poolt? vastu? erapooletud? tagasi lükatud. viis, üks, kuus, kaheksa poolt vastu, erapooletud. Teie olite poolt, aga kontrollime siiski üle. viis, üks, kuus, kaheksa. viis, üks, kuus, kaheksa muudatusettepanek, kontrollime elektrooniliselt, hääletus algas hääletus lõppes tagasi lükatud. viis, null, neli, üheksa, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. viiskümmend, viiskümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. viis, üks, kuus, neli poolt, vastu, erapooletud, kontrollime üle. viis, üks, kuus, neli hääletus algas, hääletus lõppes. nüüd lõppes, tagasi lükatud. viis, üks, kuus, viis, kes poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. viis, null, viis, üks, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud viis null kaheksa neli, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. viis null üheksa üks poolt, vastu, erapooletud, kontrollime üle. viis null üheksa üks. Uh, the vote is closed. hääletus lõppes. vastu võetud viis null kuus üheksa ja viis null üheksa kolm, kes poolt? viis null kuus kaheksa, viis null üheksa kolm on ühesugused, kes poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. viis null kuus üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. viis null neli seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. viis null üheksa kaheksa, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. viis, null, seitse, null, kes poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. viis, üks, null, kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. viis, null, üheksa, kaks poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. viis, null, üheksa, viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. viis, üks, kaks, seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. viis, üks, kaks, kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. viis, üks, kaks, üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. viis, null, viis, kolm poolt, vastu erapooletud, kontrollime üle, viis null viis kolm, hääletus algas. hääletus lõppes, vastu võetud. viis üks null neli poolt. vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kontrollime üle viis, üks, null, neli. hääletus lõppes, tagasi lükatud. viis, null, üks, kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. viis, üks, null, viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud viis null üks neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, viis null kaheksa viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, viis üks null kuus poolt, vastu, erapooletud, kontrollime üle. hääletus algas. viis üks null kuus hääletus lõppes, tagasi lükatud. viis, null, seitse, üks, kes poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. viis, null, üks, kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. viis, üks, null, seitse poolt, vastu erapooletud tagasi lükatud viis null seitse kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. viis null üks seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, viis üks null kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, viis null seitse kolm poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. viis, null, üks, kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. viis, null, kaheksa, kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. viis, üks, null, üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. viis, üks, üks, null poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud, viis, null, kaheksa, seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. viis, null, üks, üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. viis, null, üheksa, kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. viis, üks, üks, üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud viis, null, seitse, neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. viis, üks, üks, kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. viis, null, kakskümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. viis, null, viis, neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. viis, üks, üks, kolm poolt, ei, see langeb ära. viis, null, seitse, kaheksa poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud. viis, üks, üks, neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. viis, null, seitse, viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. viis, null, kaks, kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. viis, null, neli, kuus poolt, vastu, erapooletud. ei näinud hästi veel kord viis null neli kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. viis null seitse üheksa, kes poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, viis null kaheksa üheksa ja viis üks kolm null koos, kes poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud viis, null, kaks, kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, viis, null, kaheksa, null ja viis, üks, kolm, üks, kes poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, viis, null, kaks, neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, viis, üks, kolm, kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, viis, üks, kolm, kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, viis, üks, kolm, neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. viis, üks, üks, viis poolt, vastu, erapooletud. kontrollime võib-olla üle. viis, üks, üks, viis. hääletus algas. hääletus lõppes. sotsiaaldemokraatidel on üks hääl üle keegi peab oma kaarti välja võtma. nüüd on korras. hääletus lõppes. vastu võetud. viis null üheksa üheksa, kes poolt? vastu? erapooletud? vastu võetud? viis üks, ei, see langeb ära. viis null viis kuus, kes poolt? vastu? sotsiaaldemokraadid, kas te olete poolt? jah, vastu võetud. viis, null, viis, seitse, kes poolt? vastu? erapooletud, vastu võetud. viis, null, viis, üks, kolm, viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. viis, üks, kolm, kuus, kes poolt? vastu erapooletud, tagasi lükatud, viis, üks, kolm, seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, viis, üks, kolm, kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, viis, null, kolm, kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, viis, üks, kolm, üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, viis, null, kolm, seitse poolt vastu, erapooletud, vastu võetud, viis, üks, neli, null poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, viis, üks, neli, üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, viis, üks, neli, kaks poolt, viis, üks, neli, kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, viis, üks, kuus, üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, viis, üks, üks, seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, viis, üks, neli, kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, viis, üks, neli, neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, viis, üks, neli, viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, viis, üks, seitse, seitse poolt, vastu, era-, kontrollime üle. viis, üks, seitse, seitse, kontrollime üle, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud. viis, üks, seitse, kaheksa, kes poolt? vastu? erapooletud, tagasi lükatud viis, üks, viis, kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, viis, üks, seitse, kolm, kes poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, viis, null, viis, kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, viis, üks, viis, neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud Vi-, viis null viis üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. viis üks, ei, viis üks kaks null ja viis üks viis kuus, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. viis null üheksa null, kes poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud viis, null, kaheksa, üks ja viis, üks, neli, seitse, viis, üks, kaheksakümmend, kes poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. viis, null, kaheksa, kaks poolt. ei, see on sama, mis viis, üks, neli, kaheksa ja viis, üks, kaheksa, üks, kes on kõigi poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. viis, üks, neli, üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, viis, üks, viis, null poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud, viis, üks, viis, üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, viis, null, kuus, üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, viis, üks, null, üks, kes poolt, vastu, erapooletud ma ah, hästi ei näinud, kontrollime üle, viis, üks, null, üks, hääletus algas. hääletus lõppes, üks on üle. palun keegi, võtke roheliste hulgast kaart välja, nüüd on korras. hääletus lõppes. tagasi lükatud. viis, null, kuus, kaks ja viis, üks, kaks, kolm, kes poolt? vastu jälle ma hästi ei näe, kontrollime. viis, null, kuus, kaks ja viis, üks, kaks, kolm hääletus algas. hääletus lõppes, vastu võetud. viis, null, kuus, kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud viis, üks, kaks, viis, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd pilootprojektid ja ettevalmistavad meetmed. viis, üks, kaks, kuus, kes poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, viis, üks, kuus, kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud viis, üks, viis, kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. viis, null, kuus, neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. viis, üks, kuuskümmend poolt, vastu, erapooletud. sotsiaaldemokraadid, kas te olete poolt või vastu? vastu võetud. viis, üks, kuus, üks, kes poolt vastu, erapooletud, vastu võetud, viis, üks, kuus, kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, viis, üks, viis, seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, viis, üks, seitse, viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, viis, üks, viis, üheksa poolt vastu, erapooletud, vastu võetud, viis, üks, seitse, üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, viis, üks, seitse, üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, viis, üks, kaheksa, kaks poolt, vastu. sotsiaaldemokraadid, vastu võetud. või kontrollime üle pigem, viis, üks, kaheksa, kaks, kontrollime selle üle, hääletus algas. Now EPP e has one too many. EPP-l e on üks üle. nüüd on korras, hääletus lõppes, tagasi lükatud. viis, null, seitse, seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. viis, üks, viis, viis, kes poolt, vastu, ehk kontrollime üle. hääletus algas It is closed. hääletus lõppes. vastu võetud. viis, üks, neli, kuus, kes poolt? vastu, erapooletud, tagasi lükatud. viis, üks, kuus, kuus, kes poolt? vastu, erapooletud, tagasi lükatud. viis, üks, seitse, neli poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, viis, üks, seitse, kuus, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja seega kõik. hääletus on lõppenud. Now we move to the next item on our nüüd liigume järgmise päevakorrapunkti juurde, mis on päevakorrapunkt number viis meile esitletakse uuringut, poliitikaosakonna A uuringut 5G kasutuselevõtu analüüs.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 If everyone uh, take the seat, then we can start our discussion. kui kõik on istet võtnud, saame alustada aruteludega. alustuseks äh, tervitan doktor Colin Blackmani ja härra Simon Forge'i, kes on äh, uuringu autorid. uuringu koostas poliitikaosakond A meie komisjoni palvel. doktor Colin Blackman is director of doktor Colin Blackmanil on enam kui kolmkümmend aastat äh, kogemusi telekommunikatsiooni ja digitaalse majanduse valdkonnas. ta oli varem telecommunication, ta on äh, härra Simon Forge'il on enam kui kolmkümmend aastat kogemust äh, infotehnoloogiatööstuses, põhiliselt Prantsusmaal, Ühendkuningriigis ja Itaalias. ta juhatab äh, SF Associates äh, ettevõtet, kus ta tegeleb andmetöötlusega tal on doktorikraad Sussexi ülikoolist ja ta on diplomeeritud insener tänane analüüs, mida meile tutvustatakse, uurib põhjalikult äh, seda, milline on 5G rakendamise tase Euroopa Liidus, võrreldakse olukorda ka teiste juhtivate äh, majandustega, näiteks Ameerika Ühendriigid, Hiina, Jaapan, Korea Vabariik, Singapur ja Taiwan tegemist on väga ajakohase analüüsiga, kuna 5G-d äh, hakatakse juba kasutusele võtma, äh, kuigi standardid ei ole veel äh, lõplikult paika pandud. täna annan kõigepealt sõna kahele külalisele ja seejärel saavad koordinaatorid ja teised liikmed samuti sõna ajalisest küljest äh, räägin siis, kui selleni jõuame ja seejärel ka kommentaarid loomulikult ekspertidelt ja küsimused. ja palun, härra Blackman, teil on sõna uh,. Good morning, ladies and gentlemen, thank you. tere hommikust, daamid ja härrad, suur tänu tutvustuse eest. Uh, minu nimi on Colin Blackman, uh, minuga koos on siin ka minu kolleeg Simon Forge. 5G lugu on väga keeruline, ma üritan võimalikult lihtsalt sellest rääkida ja Äh, täna üritame kolmest asjast äh, rääkida. kõigepealt äh, selgitada veidi telekommunikatsioonitööstuse konteksti ja seda, kuidas see on seotud 5G-ga. üritame esitada ka hinnangu selle kohta, milline on olukord ähm, Euroopa Liidus võrreldes teiste juhtivate majandustega, Ameerika Ühendriigid, Hiina ja teised riigid. ja samuti esit-, ütleme ka meie soovitusi selle kohta, kuidas 5G tehnoloogiat paremini toetada lähiaastatel. kui alustada, alustuseks räägime telekommunikatsioonitööstusest enne 5G-d ehk siis viimased kolmkümmend või nelikümmend aastat. olukord on olnud küllaltki stabiilne näiteks äh, mobiilivõrguoperaatorite arv on muutunud üsna vähe, tegutsenud on samad äh, tarneettevõtted, mille nimed võivad küll olla muutunud, kuid ettevõtted ise tegelikult ei ole. on olnud vertikaalset integratsiooni teenuste seas, kuid see ei ole väga palju muutunud, üldiselt on olnud olukord väga stabiilne ja kõik on olnud küllaltki sarnane nelja generatsiooni vältel, alates analoogtehnoloogiast kuni erinevate digitaalsete tehnoloogiateni. 5G puhul on aga näha potentsiaali palju murrangulisemateks muudatusteks. ja annan Simonile sõna, et selgitada teile, miks see nii on. suur tänu, Colin Äh, mul on väga hea meel täna siin teie ees olla. me soovime heita pilgu 5G tööstusele, nende turunduslähenemisele, sest äh, turundus on äh, äärmiselt oluline siinkohal. võtmesõnum, mis on siinkohal äärmiselt oluline, on, et 5G võidujooks, nagu seda meedias sageli nimetatakse, on Äh, seisneb põhiliselt rahas, kasumis Euroopas on äh, väärtus langenud erinevate turutingimuste tõttu, kuid tegelikult äh, on antud tööstuses küllaltki märkimisväärsed kasumid, pankrotti keegi ei lähe ja tarnijate poolt on väga suur surve, seega tarnijad survestavad, mitte ei ole tõmmet nõudluse poolt. ma olen suurema osa elust telekommunikatsioonitööstuses töötanud ja see, selle, see tööstus on tuntud selle poolest, et äh, toetatakse algatusi, kindlaid algatusi, mis võivad ka läbi kukkuda ja tööstus on minevikus toetanud selliseid projekte, mis kukuvad läbi. 5G projektiga on äh, üritatud jõuda valitsusteni. siin aga li-, nii et me liigumegi siinkohal edasi ettevõtetest juba valitsuste tasandile makromajanduslikust perspektiivist on viige, 5G võidujooks seega hoopis majanduslik võidujooks. milline on praegune ülemaailmne telekommunikatsioonitööstuse olukord? kui vaadata komponentide tarne poolt, siis me näeme, et tööstus on äh, suutnud müüa edukalt äh, uusi äh, uuendusi, 4G, LTE, LTA, e raha on kätte saadud ja see ka kulutatud. meil on nüüd äh, konkurents, mis tuleb Hiinast, eelkõige Huawei poolt, mis on võimeline pakkuma väga soodsaid tehinguid, kuna tegemist on riigi poolt toetatud tööstusega ja me peame mõistma, et see muudab oluliselt äh, telekommunikatsiooni tarnetööstuses tasakaalu. viis G äh, täidab vajaduse müüa turul midagi uut, äh, uut varustust, kuid operaatorite jaoks on praegu selleks vale aeg operaatoritel ei ole praegu 5G-sse investeerimiseks piisavalt äh, vahendeid ja pankade, pangad on siinkohal äärmiselt äh, olulised. pangad aga ei mõista hästi, kas 5G on turvaline investeering nende jaoks. investorid, kes on väljaspool pangandust, tööstust. ei näe samuti 5G kaubanduslikku väärtust. operaatorid äh, mõistavad seda, kuid nemad näevad, et äh, ärivõimalused on siin olemas, näiteks äh, asjade interneti näol. me viisime Aasias hiljuti läbi üheksa vertikaalse sektori raames uuringu, küsisime, kas äh, seal on huvi 5G kasutuselevõtu vastu, kuid äh, entusiasm 5G suhtes ei olnud kuigi kõrge. Need on äh, tööstused, kus on väga kaugele arenenud tootmisprotsessid, autode elektroonika, toidutöötlus ja nendes tööstustes saime vastuse, et neil on juba olemas oma tehnoloogia, neil on olemas äh, soodsad äh, ähm, madala kuluga võrgud, nad ei ole kindlad, et 5G neile midagi uut pakub ja et see oleks ka kulutõhus. operaatorid äh, soovivad küll klientideks endale neid vertikaalseid sektoreid, kuid kui tööstus ei ole praegu huvitatud pikaajaliste lepingute allkirjastamisest, sellele turule liikumiseks on vaja ka palju uusi oskusi, mis on samuti omaette keerukus. tarnijad soovivad küll turul tegutseda, kuid operaatoritel ei ole piisavalt vahendeid, et järgmise generatsiooni tehnoloogiasse investeerida. seega on vaja ähm, leida tuge valitsustelt, sest investoreid ei ole võimalik leida. kahjuks äh, aga on meil olukord äh, kus, mida suurem on teadmatus, seda seda suurem on ka pakkumine. meie teeme koostööd valitsustega, kes võtavad väga tõsiselt seda küsimust, nad äh, mõistavad, et 5G äh, abil on võimalik palju muid investeeringuid äh, ligi tõmmata, näiteks äh, elektriautod. ja sellised valitsused ka seda tehnoloogiat ostavad seega me näeme siinkohal, et 5G ei asenda eelmist põlvkonda 4G-d või LTE-d, tegemist on äh, laienemisega. hiinlased näevad seda kümne kuni viieteist aastase toiminguna. ribalaiused, mida kasutatakse, on väga uued. meie istume siin täna seetõttu, tänu edusammudele, mis tehti Teise maailmasõja ajal radaritehnoloogias see tehnoloogia on olnud väga pikka aega olemas, kuid seda ei ole kasutatud äh, mobiilse telekommunikatsiooni vallas nii palju kui, äh, kui nüüd. viis G võimaldab väga paljude inimestega rääkida samal ajal, väga tõhusalt, väga suurte kiirustega kõnede hulk võib olla palju suurem 5G võrgus. telekommunikatsioonitehnika kolmanda põlvkonna rakendamine võttis aega viis kuni seitse aasta, 5G-ga võib see võtta ka kauem seega äh, siin on äh, perspektiiviks pigem aasta kaks tuhat kolmkümmend ja Hiina just sellise perspektiivi endale on võtnud. meil on kaks võimalikku ärimudelit. esimene käsitleb 5G-d kui asendust olemasolevale tehnoloogiale. see on li palju lihtsam ärimudel. see, kas inimesed seda soovivad ja kas nad näevad ka muudatust äh, kiirustes, mida nad kätte saavad, kas nad on valmis ka selleks, äh, selle eest rohkem maksma tegemist on tehnoloogiaga, mis kasutab ähm, kõrgemaid laines, äh, kõrgemaid sagedusi. teine ärimudel, mida ma mainisin, on asjade internet. see on palju keerulisem mudel. seda saab rakendada paljudes erinevates valdkondades, näiteks robootika. ja me peame tulevikus vaatama, kas äh, see realiseerub? kes on praegu põhilised äh, ülemaailmsed tegutsejad? siin tuleb just äh, vaadata riike. meie dokumendi äh, põhiline eesmärk on just vaadata, milline on olukord maailmas. on näha, et meil on erinevaid riike, meil on tootjariigid, kes keskenduvad ülemaailmselt selle tehnoloogiaga raha teenimisele meil on äh, tarbijad, kes äh, ostavad seda tehnoloogiat ning on riigid, kes on nii tootjad kui ka tarbijad. Hiina on nii tootja kui ka tarbija, samuti Jaapan. Lõuna-Korea on suuresti tootjariik. huvitav on see, et kui vaadata mm, esimest kolme riiki, siis äh, on näha, et kolmele põhioperaatorile anti, anti võimalused tehnoloogiat toota. Ameerika Ühendriigid ei ole just kuigi palju ees tehnoloogiliselt, ehkki nad väidavad, et nad on. Euroopa Liit on tootmise osas küllaltki kaugele jõudnud, samuti ka tarbimise osas ja samuti on siin näha Taiwani, Taiwani pooljuhtide tehnoloogia on väga kaugele arenenud. ja me näeme, et äh, suurem osa maailmast on põhiliselt äh, selle tehnoloogia tarbijad poliitilise ja majandusliku olukorra põhjustajad on põhiliselt kolm erinevat komponenti. meil on äh, tarnetööstuse mõjud, valitsuste äh, tööstuspoliitika ja ka operaatorite äh, suude ja operaatorite võime aktsepteerida seda, et on vaja investeerida uude tehnoloogiasse me näeme erinevaid mudeleid, meil on Aasia toot-, toot-, tootmismudel, mille raames äh, valitsus äh, juhib äh, tööstuspoliitikat ja 5G on osa sellest. kahe tuhande seitsmendal aastal uurisin seda, kuidas Koreal õnnestus viimane, eelmine põlvkond kasutusele võtta ja väga huvitav oli näha, kuidas seda kõike on tehtud Koreas äh, toetatakse operaatoreid maksuvaldkonnas selleks, et võrgustik üles ehitada. Ameerika Ühendriikides ähm, äh, juhivad äh, olukorda tarnijad. Euroopa Liidus suunavad tarnijad valitsusi ja seejärel ka operaatoreid Euroopas toimub praegu suur turundusliikumine, nagu ka mujal maailmas. tegemist on aga nagu globaalse ülemaailmse tehnoloogiaga. see on palju keerukam nendest tehnoloogiatest, mida oleme varem näinud ja sellega on seotud väga suured rahasummad. seega lühiajalises vaates öö, ähm, toetab 5G teisi mobiiltehnoloogiaid ja põlvkondi pikaajaliselt, aga, ja see on just see, millele peaks keskenduma Euroopa, on see, et 5G ähm, leiab kasutust väga paljudes erinevates äh, valdkondades ja seetõttu tasub siia ka äh, investeerida seega põhilised järeldused ärimudelid ei ole praegu kuigi selged, need on kõrge riskiga, turunõudlus on samuti praegu ebakindel, praegu ei ole täpselt teada, mis äh, turul toimub. tehnilised väljakutsed on äh, vähemalt äh, ühe suurusjärgu võrra suuremad kui eelmise põlvkonna puhul pole veel päris selge, kes investeerib, kes maksab, kes äh, ostab. tegemist on, äh, turundusmasin äh, töötab väga edukalt, kuid ähm, praegu olemasolevat operaatorite poolset entusiasmi võib-olla hinnatakse üle. seega meie soovitused äh, esiteks pikaajaline, äh, pikaajalised uuringud. meil on vaja põhjalikke uuringuid ärimudelite kohta, mis on äh, võtmetähtsusega. ärimudelite suurim probleem on äh, nende maksumus. Need on liiga kulukad. 5G peab saama soodsamaks 5G võrgustike jaoks peab olema ka olemas eraldi poliitika selleks, et toetada taristu investeeringuid. me näeme näiteks Singapuris ja mõnel määral ka Hiinas seda, et äh, soovitakse luua üks ainus 5G võrgustik, et vähendada operaatorite õlule langevaid kulusid meil oleks vaja Euroopa Liidu üleseid koordineeritud ähm, kokkuleppeid ja tegevusi. aitäh! suur tänu teile mõlemale. esitlus oli väga huvitav. kolleegid, me oleme veidi oma ajakavast maas, seega pean piirama teie kõneaega. ja alustan koordinaatorite või nende esindajatega kõigepealt äh, proua Carvaja, igaüks saab kaks minutit äh, kõneaega, palun. Uh, suur tänu, proua esimees, suur tänu väga huvitava uuringu eest ka. kõigepealt tahaksin omalt poolt toonitada, et 5G on tõesti oluline, on oluline Euroopa konkurentsivõime seisukohast, Euroopa majanduse konkurentsivõime seisukohast ning see peaks aitama meil tõesti liidrirolli maailma areenil saavutada ka tehnoloogia arengu vallas. mul on kaks küsimust. mu esimene küsimus. ütlesite, et ähm, siseturu suurus on, äh, on väga oluline ja et praegu ei ole ühtlustamine, ühtlustamisega veel ühele poole jõutud äh, ning seetõttu tuleb anda endast parim selleks, et kanda hoolt selle eest, et meil on oma hea Euroopa siseturg, tugev siseturg, mis ei ole killustunud. mina tegelikult äh, olen huvit-, olen üllatunud, et see ei ole toodud välja jõulise soovitusena teie uuringu lõpus. aga minu küsimus puudutab äh, suhteid Ameerika Ühendriikide ja Hiinaga me teame, et mitmed liikmesriigid lähenevad asjale erinevalt nendele suhetele, peamiselt Hiinaga küsimuses. kas teie arvates need võiksid tekitada takistusi tugeva Euroopa turu arengule ning äh, kas äh, selle tulemusena võib oodata suuremat killustumust ja milline on äh, Euroopa strateegia kolmandate riikide suhtes, kes on tehnoloogia arengu küsimuses liidrirollis, kuidas Euroopa Liit teie arvates peaks sellele teemale lähenema? aitäh. härra Nika, palun. suur tänu, proua esimees, suur tänu teile ka teie ettekande eest mul on küsimus. mainisite, et ühtlustamisest, standardimisest jääb puudu. ma tahaksin küsida, et kuidas on võimalik kasutada miljardit väärt olevaid võrgustikke ilma telekommunikatsiooni üksikasjade täpsustamiseta. kuidas saab sellisel juhul pakkumisi teha? nagu te ütlesite õigusega, kui asi ei ole küps, siis ei tea, ei teata täpselt, millised, millise sagedusega peaks 5G vallas tegelema. meie komisjonis eelmisel ametiajal tegime palju selle nimel, et neli kuus rakendamise vallas ei tehtaks vigu. ja ütlesime, et me peame hakkama ettevalmistustöid tegema juba varem, et liikmesriigid saaksid korraldada oma hankeid ja nii edasi ja nii edasi. mida teie arvate sellest, kuhu me oleme jõudnud Euroopa Liidus sellega? ja veel üks küsimus, kas teie arvates Te ütlesite, et siin turul ei ole praegu hoogu sees ega soovi 5G mudeli järele ja seetõttu ei ole ka erinevaid ärimudeleid tulnud, inimesed ei saa aru täpselt, kust see raha peaks tulema. ja rakendusi ei ole 5G rakendusi. mis te arvate, kas see võib tekitada tõsiseid probleeme? kas äh, rakenduste puudumine võib omakorda tekitada ka rahastamise puudujääki. ja Huawei küsimus. rääkige natuke sellest ka. Very much, madam Dlabajova. I have my colleague Mr Flego who has. proua Tšabajova Äh, ei, annan sõna hoopis äh, kolleeg Flegale. jah, suur tänu teile selle äärmiselt huvitava ettekande eest. kuulasime huviga teid ja kuna mina olen pidanud äh, vabandust, tõlkes oli tehniline probleem nagu ma ütlesin, minul on olnud äh, au olla Hiinas Huawei peakorteris ja ma nägin, kuidas äh, Hiina valitsus äh, töötab selle nimel, et noh, nende ettevõte, nende liitettevõte tegeleks teadusuuringutega, meie arvame, et Euroopa peaks olema selles valdkonnas liidrirollis ja seetõttu peame investeerima rohkem teadusuuringutesse ja mis puudutab 5G-d või varasemaid ähm, põlvkondi, siis äh, nende puhul tuleks pöörata tähelepanu ka vastupidavusele ja tervisele. kas selles vallas on standardid paika pandud või keskendume ainult äh, turustamisele? härra Põhner, palun. härra Põhner, palun no,. vabadus, ma ei saanud oma nime hääldusest aru. kõigepealt ma tahan rääkida sellest, et kommertshuvid jah, tõesti on tugevad. kolmandal juulil kaks tuhat neliteist meie üks Bundestagi saadik ütles, et tahetakse informatsiooni hankida absoluutselt kõige kohta ja see on totalitaarne lähenemisviis. senini on seda kogetud ainult diktatuuride oludes. jah, kui on kuriteo kahtlustus, siis eh, on üks asi, aga tahetakse kogu planeedi elanikkonna andmeid hõlmata ja see ei ole eh, mitte siin meie õiguskaitse asutuste huvi, mis siin kaalul on, vaid tegemist on ärihuvidega ja e, investeeringud lähevad hoopis kaugemale sellest, mis tegelikult vajalik on. ja see kõik seondub ka öö, e, e, ostuhuvidega ja poliitiliste mõjutuste sooviga. ja me peame mõtlema ka kahju peale, mida tervisele tekitatakse vähemasti kaks aspekti on 5G puhul, millega me peame arvestama, mis seonduvad tervisega. see tervishoiu aspekt on midagi, mida kindlasti ei tohi tähelepanu alt välja jätta. ja siin aruandes ma ei näe ka alternatiive, kui minnakse veelgi suuremat uute sageduste kallale, mis tegelikult, mille järgi vajadus puudub. härra Borgia. suur tänu ja suur tänu härra professorile selle suurepärase ettekande eest eelkõnelejad juba rääkisid mõnedest teemadest, mida tahtsin tõstatada avalik arvamus tunneb suurt huvi 5G võrgustike mõju vastu tervisele. tahtsin küsida, kas ähm, selle teemaga on tegeletud ja kas teil on võimalik ähm, esialgseid uurimusi võib-olla paari sõnaga selles küsimuses kommenteerida. ka komisjonile on esitatud sarnase sisuga küsimus. ja lisaks sellele tahtsin rääkida ka digitaalsest sõltuvusest iseäranis noorte hulgas ja noorte inimeste hulgas. ja see, kas see teie uuring puudutab ka digitaalset sõltuvust noorte hulgas? mind huvitaks, mida te selle kohta ütlete suur tänu ja härra Krasnodebski. suur tänu. kaks küsimust ka minult kõigepealt. sellest juba tegelikult räägiti. nimelt 5G äh, võrgustik äh, muutub tihedamaks ja ma tahaks teada, kuidas see mõjutab elektromagnetilise kiirguse standardeid. Poolas on standardeid tõstetud, neid piirmääri tõstetud, aga eeskirjad on rangemad Poolas ja ma arvan, et kõik see on seotud otseselt ka ühiskondliku suhtumisega sellistesse võrgustikesse ning nende väljaehitamisse. minu teine küsimus puudutab julgeolekut. Poola valitsus kirjutas just Ameerika Ühendriikidega oma deklaratsioonile alla. see on seotud rahvusvahelise rivaalitsemisega, kuidas me kanname hoolt selle eest, et, et ka julgeoleku seisukohast on selline võrgustik turvaline. mainisite juba isegi rahvusvahelist konkurentsi ning me teame, et Hiina ettevõtete tegevus on meile muret valmistanud, nii et küsiksin järgmist, kuidas kanname hoolt selle eest, et tehnoloogiat kasutatakse turvaliselt? suur tänu! kes soovib veel sõna? sest et praegu panen nimekirja kinni. Teie soovite sõna, jah? annan teile igale ühes minuti kõneaega proua de Castillo. suur tänu, suurepärane aruanne, meil on vaja selliseid uuringuid. ma arvan, et me siin 5G puhul õõnestame enda jalgealust. me teame, et kui me vaatame, näeme ainult probleeme siis äh, nii on ju iga asjaga maailmas, igal pool on plusse ja miinuseid. tervishoiuprobleemid ja, ja nii edasi ja nii edasi ähm, on siin meil pinnuks silmas, aga me oleme päris palju teinud ära juba taristu valdkonnas. meie elektroonilise side äh, suunistes on väga palju mainitud 5G äh, võrgustiku rakendamist. aga kui te nüüd soovitaksite meile paari meedet Euroopa tasandil, mille üle tuleks äh, otsus langetada lühikeses perspektiivis, siis millised oleksid teie soovitused? kas see oleks äh, seotud teadusuuringute rahastamisega, kas see oleks seotud taristu väljaehitamisega? me oleme Euroopa Parlamendis ning äh, meil on vaja siin töötada Euroopa lähenemisviisi kallal. aitäh! proua Kumpula-Natri, palun! suur tänu! äärmiselt huvitav. Teie lähenemisviis oli skeptilisem, kui ma olen harjunud siin parlamendis, nii et äh, seetõttu ma tahaksin natukene teiega arutleda selle üle. Te olite väga skeptilised alguses, aga pärast olid soovitused sellised äh, nagu tavaliselt äh, Teie soovitused olid, et jätkake asjadega samas vaimus, aga, aga algus oli väga skeptiline, miks siis niiviisi? ja viimase viie aasta jooksul olen ma ka töötanud Euroopa Parlamendis õigusloome väljatöötamisega selles valdkonnas, nägime, kuidas 4G süsteem arenes kiiremini äh, kui meie ettevalmistustööd ja nüüd on tekkinud äh, oht, et me satume ainult äh, kasutaja piirkonnaks, sisu ja varustust ehitatakse ju aga mujal välja ja ma olen kuulnud kogu aeg, et kui kui me ei ole õigel ajal õiges kohas, siis jääme teistest maha. mina tahaksin äh, digitaalmajanduses aga tervikpilti näha. meil on vaja ainult infrastruktuuri minu meelest ja kui Euroopa jääb maha, siis äh, innovatsioon ning ökosüsteem töötatakse välja min-, mujal ja meie jääme ainult kasutajateks. see on teema, mis mulle palju muret valmistab ning äh, ma olen huvitatud sellest, et me investeeriksime võrgustikku, investeeriksime taristusse, et 5G tuleks automaatselt, kui me jääme maha siin, siis me ei ole valmis 5G saabumiseks. härra Pikerain. kasutaksin soome keelt, ütleb härra Pekkarinen. ja ootan paar hetke, et äh, oldaks valmis. lugupeetud esimees, lugupeetud äh, esinejad, suur tänu väga huvitava äh, alguse eest, ma olen asjadest aru saanud nii, et 5G tähendab praktikas seda, et signaal saadetakse veelgi kiiremini kui 3G või 4G tehnoloogia puhul sihtpunkti. Euroopas on väga palju Äh, hõredalt asustatud piirkondi, mis on väljakutseks taristule, mida meil on vaja. Äh, kui me tahame, et kogu Euroopa oleks äh, teadmiste ühis, ühiskonna arenguga kaasas. milline on teie arvates väljakutse seoses 5G võrgustiku realiseerimisega, kas me peame investeerima palju võrku, võrgujaamadesse Äh, või äh, selles küsimuses äh, ei olegi tegelikult suuri väljakutseid meil. suur tänu ja proua Paulus. suur tänu selle huvitava ettekande eest ähm, ja teie uuringu eest aga ühest asjast jäi minu jaoks puudu, väga olulisest asjast, säästlikkusest. meie kõikehõlmavaks eesmärgiks peaks olema süsinikuneutraalne majandus, mille suunas peaksime liikuma kiiresti. ning ma tahaksingi teada, kas on mingisuguseid hinnanguid selle kohta, milline on toorainete kasutus ja energiakasutus 5G rakendamise puhul kogu Euroopa Liidus. see peaks hõlmama siis nii võrgustiku ja taristu väljaehitamist kui taristu kasutamist aastakümneid ja kuidas sobiks see kokku meie kliimaneutraalsuse eesmärkidega. suur tänu, kallid kolleegid. rohkem keegi sõna ei soovi kes esimesena sõna saab? palun, härra Blackman, annan teile sõna. suur tänu kõigile teie huvi eest. ja suur tänu küsimuste eest, mis äh, on väga laiaulatuslikud. ma vastan mõningatele neist ja kui ma ei oska vastata, siis lasen Simonil vastata ma ei vasta päris järjekorras nendele küsimustele. ma arvan, et küsimus, äh, millele meil ei ole veel praegu päris vastus valmis, on see, et milleks 5G võrgustikku vaja on. ja väga palju sõltub sellest vastusest. tööstus tahab teada, kust oleks võimalik saada uusi tuluallikaid ja nemad avaldavad meile survet, aga päris selge ei ole veel see, milleks seda tehnoloogiat vaja on. tegemist on väga keerulise tehnoloogiaga võrreldes varasemate asjadega. aga me ei peaks siin ülepeakaela toimima, peaksime mõtlema seda, mida me tahame saavutada, suhtume asjasse ka skeptiliselt, me selle tehnoloogiaga seoses on mitmeid küsimärke, me ei tea veel nii üht kui teist ja praegu oleme me siiski veel teadusuuringute valdkonnas, arendusvaldkonnas ja mobiilsideoperaatorid Äh, tegelikult ei kasuta seda veel ega, ega survesta selles valdkonnas. mõnikord on tegemist neli ja pool G lahendustega, mida üritatakse näidata kui 5G lahendusi. ma arvan, et me ei peaks ülepeakaela toimima, teadusuuringuid on vaja ja me peaksime põhjalikumalt järele mõtlema, milleks seda vaja on, me ei tohiks lihtsalt hakata raha öö, loopima millessegi, mille kasutegurid on veel teadmata. me peaksime olema skeptilised, aga samas me ei, ma ei arva ka, et see tuleks täielikult lihtsalt vaiba alla pühkida. me peame lihtsalt kaalutletult tegutsema ning pikaajalisest perspektiivist lähtuma. see on meie sõnum teile. mitmed teie seast rääkisid tervishoiust ja tervisemõjust oma põgusas raportis tegelikult teataval määral me seda teemat puudutasime. tegemist on keerulise teemavaldkonnaga ja ma annan äh, Simonile võimaluse terviseteemat täpsemalt kommenteerida. jaa me teeme koostööd ka Euroopa Komisjonidega äh, tervishoiu osas. palun, Saimon. mina tahtsin rääkida rahvusvahelistest suhetest. tegemist on äh, väga olulise tehnoloogia järgmise põlvkonnaga. ja kui ma nägin, millised on 5G plaanid, siis öeldakse ju tegelikult, et, et kui ma tahaksin sinna jõuda, siis ma ei alustaks siit ja väga kõrge sagedusega minu arvates muret tekitavad. suurem osa teist, kes tegelevad selle rakendamisega, tunnevad muret, sellepärast et praeguseni on tegeletud nii-öelda riba keskosaga ja väikse märksa äh, madalamate sagedustega. paistab et ähm, see on mõeldud äh, tihedaks linnakeskkonnaks, see kõrge sagedus. ja Soome küsimus oli tegelikult äh, väga asjakohane. ja me praegusel hetkel oleme väga ühekülgselt lahenenud teemana ja peame seda analüüsima põhjalikumalt, kui meil on äh, mitmesuguste sagedustega riba, siis äh, saame ka paremini ähm, tegeleda hõredalt asustatud piirkondadega, aga, aga see eeldab põhjalikke teadusuuringuid ja, ja ka tervisemõjude hindamist. 5G puhul on äh, olukord äh, hoopis teistsugune kui isotroopsete antennide puhul, mida oleme siiani kasutanud kasutatakse mitmekülgset lähenemisviisi. ja ka kosmose ja äh, kiirte saatmist, kiir, selleks, et kiired saaksid liikuda kiiresti nii kaugele äh, ja neid saaks endiselt tõlgendada, äh, selleks tuleb neid märkimiselt rohkem konse-, selleks tuleb neid kiiri märkimisväärselt rohkem kontsentreerida ja see võib mõjutada tervist. selle teemaga tuleb tegeleda. ja kui on suurem sagedus, siis äh, inimkudede läbimise võime väheneb, võib-olla see on siis hoopis turvalisem lähenemine. ja samas, äh, kui on tegemist väga tiheda rakendusega, siis äh, me peame mõtlema baasjaama ümbritsevale väljale, aga mitte ainult, vaid ka sinu enda seadme tekitatud väljale. ja siin võivad olla sellel väljal mõjud suuremad kui varem. kui aga ei ole niiviisi, siis võib olla see hoopis vastupidine. see on äh, üsna lahtine veel praegusel hetkel. kui me suhtume asjasse skeptiliselt, äh, siis mitte negatiivses mõttes, vaid selles mõttes, et tuleb väga palju veel tööd ära teha ja me peaksime kõigepealt värksa põhjalikumalt nii-öelda laboratoorsel tasemel uurima seda tehnoloogiat, mitte väliuuringute kaudu. ja me peame ette teadma, milline on selle mõju tavainimesele. ja sellega jõuamegi siis äh, sellele, selle küsimusena, et kes 5G võidujooksus äh, on liidripositsioonil ja kes on maha jäämas. siin tahetakse teada, millised on meie suhted mure ülejäänud maailmaga ja nii edasi. kui me nüüd vaatame, millised on patendid, patentide vallas on Euroopa liidripositsioonil. Nokia on äh, liidripositsioonil, edetabeli esimesel kohal, siis äh, Huawei on taotlenud ja ZTE on saanud äh, üle tuhande on nad taotlenud, seitsekümmend neli on nad saanud, nii et tegelikult äh, patenditaotluste ja patendi, äh, patentide saamise vahel on suur vahe. patendid on põhimõtteliselt kommertstehnoloogias tuumarelva väärtusega. on neid, kes, keda kutsutakse patenditrollideks, lihtsalt ostavad patente ja soovitakse standardpatente, ilma milleta ei saa 5G standardeid äh, rakendada, nii et need, kes tahavad selle kaudu oma positsiooni kindlustada, ostavad neid patente kokku ja seetõttu toimuvad väga suured äh, juriidilised võitlused, lahingud ka Euroopa Komisjoni ja nii edasi ka patentide kasutamise üle, kas need patendid on põhjendatud äh, või mitte sellisel kujul nii et äh, kui me räägime 5G-st, siis äh, me peame mõtlema ennekõike neile patendivõitlustele, patendilahingutele ja sellis, selles küsimuses äh, maailma tasandil Euroopa ei ole kaotaja. Ähm, Euroopa on liidripositsioonil, Hiina, Ameerika, kuskil seal vahepeal, Korea saab väga hästi hakkama patentide kaudu innovatsiooni haldamisega aga ei ole näha, et Euroopa oleks kuidagi maha jäänud. mitte keegi ei taha, et meil oleks siin midagi, millest me ei, keegi ei taha rääkida, et me käiksime ümber palava pudru, millised peaksid olema meie suhted Hiinaga ja Ameerikaga, siin räägiti ka Huawei'st rääkisime sellest rongis ka, kui me siia tulime ja Colin oma vägagi arukas tarkuse sõna, tark, targa inimese lähenemises ütles kohe, et ma ei peaks oma suud lahti teha, tegema selles küsimuses, aga siiski teen. sellepärast, et nüüd ta andis mulle ise selle ülesande tegelikult äh, me ei pea mõtlema ettevõttele, vaid valitsusele ettevõtte taga. me peaksime mõtlema ameeriklastele, peaksime mõtlema Hiinale ja valitsustele ja peaksime mõtlema, milliseid valitsusi me usaldame. kui me ei usalda neid, äh, siis tuleb lagarahend kasutada Euroopa tehnoloogiat. sellepärast, et äh, me lihtsalt usaldame neid valitsusi rohkem. aga minu enda koduriigis praegu, täna, homme toimuv on selles küsimuses ka otsustava tähtsusega sellepärast et meie ise ka meil on ka päris palju pakkuda omalt poolt ja ma loodan, et me tulevikus saame seda teile pakkuda, aga meil on vaja selleks ka Euroopa rahastamisvahendeid. nii et loodame, et siis Ühendkuningriigi parlamendi, parlamendis toimuv leiab mõistliku lahenduse nii et me ei ole tegelikult maha jäänud, tahtsin ma öelda. mõnes mõttes me oleme liidripositsioonil või vähemalt võrdsed muud teistega. mis aga puudutab äh, teadusuuringuid, meie tööstuspoliitikaid, kui ma ei vastanud kohe kõikidele küsimustele, siis ma vabandan, siis selles vallas tuleb veel tööd teha küll. aitäh! aitäh teile selle ettekande eest, teie osaluse eest meie koosolekul ja te võite lugeda, kallid kolleegid, seda äh, uuringut, äh, raportit ruumist väljudes leiate selle paremal käel. suur tänu teile taas, et tulite täna meie komisjoni. nüüd siis järgmine küsimus meie päevakorras. peadirektor Pakee arvamuste vahetus Horisont Euroopa strateegilise planeerimise küsimuses. härra Pakee, ootame, kuni te siia kohale jõuate, siis saate sõna. okay, let's start the discussion. niisiis, jätkakem. nagu ma ütlesin, järgmine päevakorrapunkt on meil arutelu arvamuste vahetus peadirektori Erik Pakkeega ja see puudutab programmi Euroopa Horisont strateegilise planeerimise protsessi. suur tänu, härra peadirektor, direktor, et ühinesite meiega. ja me tahame käsitleda seda strateegilise planeerimise protsessi teiega ja äh, härra Eeler ja härra Niika on meiepoolsed raportöörid sel teemal. ja Euroopa Horisont on üks kõige silmapaistvamaid rahastamisprogramme Euroopa Liidus ja me alati oleme tahtnud, et see programm oleks võimalikult auahne. seda eriti ajal, kui kärbitakse eelarveid ja osalise kokkuleppe me saavutasime Euroopa Horisondi küsimuses veel enne, kui me läksime valimisprotsessi. ja on ette nähtud ka, et meid informeeritakse siin parlamendis kogu aeg, kuidas on lood strateegilise planeerimise protsessiga. ja nüüd ma viimastest meetmetest palun rääkida härra Pakeel mis on toimunud pärast seda, kui me läksime valimispuhkusele. ja on võimalik kolleegidel ka siis pärast küsimusi esitada. suur tänu, proua esinaine, mul on suur au ja hea meel, et ma saan olla siin teie ringis ITRES ja arutada neid teemasid ja volinik Moedas kindlasti tahtnuks hea meelega sedasama teha täna siin. aga kõigepealt ütlen, et meil on suur heameel selle suurepärase koostöö eest, mis on olnud institutsioonide vahel, mis on võimaldanud meil Euroopa Horisondi asjus kiiresti esialgselt kokku leppida ja ma tänan teie raportööre siin ITRE komisjonis härra Nikat ja härra Eelerit, aga kõiki teisigi kolleege. Neid tulemusi on kõrgelt hinnanud äh, teadusringkonnad ja sidusrühmad ja see on väga tähtis, äh, ähm, mis toimub äh, Euroopa Horisondi ettevalmistustöö ju nõuab mitmet sorti ettevalmistustööd ja see esialgne kokkulepe, see aegsasti saabunud kokkulepe, mis meil teiega on, annab meile ka nüüd piisavalt aega selleks, et programmi õigeaegselt rakendada. tegemist on tõesti auahne programmiga, komisjoni ettepanek juba oli väga auahne ja me loodame ka, et sellele lisandub auahne eelarve. ja parlament on isegi kaugemale läinud oma ambitsioonidest kui Euroopa Komisjon. ma ei räägi programmist endast, ma tean küll, et paljude jaoks on see uus teema, võib-olla uus tekst. aga loomulikult me hea meelega, kui saadikud on huvitatud, korraldame ka ühe töökohtumise ja võtame läbi siis selle õigusloomelise teksti härra Eeler ja härra Nika võib-olla äh, te toetate seda ettepanekut, tekst ise on ju väga keeruline. aga praegu räägime strateegilisest planeerimisest ja siin te saate juba aimu sellest, kuidas programmi osas on kolm institutsiooni kokku leppinud ja milline oli see poliitiline kokkulepe, mis soim-, sündis aprillikuus jah, me väga aktiivselt alustasime ettevalmistustööga Euroopa Horisont programmiks ja oleme eh, jah, strateegilist kava koostamas ja see on uus, uus samm Horisont puhul. Horisont kakskümmend kakskümmend, see tänane programm, seal sellist strateegilist kava ei olnud programm on juba iseenesest väga üksikasjaline, see on üks põhjus. ja sellepärast tollal aastal kaks tuhat neliteist me läksime kohe õigusliku teksti juurde ja töökavade juurde, mis võimaldab äh, ettepanekut teha ka rahastamise kohta. aga komisjoni ettepaneku alusel ka seadusandjad on nüüd koostanud teksti, mis on palju avatum see on väga auahne ja teadusuuringud ja innovatsioon on vähem eh, killustatud selle programmi kohaselt, on hoopis horisontaalsema iseloomuga, tekst on ka paindlikum nüüd ja seetõttu on vaja teha veel täiendavat tööd ja strateegilise planeerimise protsess nähti ette. ja komisjon ja parlament leppisid kokku, et parlamentki on väga tihedalt kaasatud sellesse strateegilise planeerimise protsessi. strateegiline kava esimeses variandis on juba olemas ja kättesaadav. veel enne suve saadeti, pandi see üles avalikkusega konsulteerimiseks ja teiegi sekretäriaadile saatsime selle ja loodan, et saadikud on sellega tutvunud. kaheksanda septembrini kestab konsulteerimise menetlus ja siis septembrikuu lõpus, kahekümne neljandal, kahekümne viiendal ja kahekümne kuuendal septembril eh, toimub vaat Brüsselis teadusuuringute innovatsioonipäevad, paljud teie hulgast osalevad seal ja suur tänu selle eest ja seal me juba arutame konkreetselt seda strateegilist kava arutame selle läbi liikmesriikidega, Euroopa Parlamendiga, aga ka tuleb seda arutada põhjalikult kõigi eh, huvirühmadega Euroopa Liidus ja teadusuuringute innovatsioonipäevad ongi just selleks, et Euroopa Komisjon, kes, personal, kes töötab praegu selle strateegilise kava kallal, saab kaasata liikmesriikidest Eh, sidusrühmad, eh, vastavad isikud ja siis saab arutada prioriteete üheskoos, et need tõesti strateegilises kavas õigetel alustel oleks. nii et prioriteete me nagu kujundame üheskoos. Eh, ja loomulikult kaks seadusandjat ja sidusrühmad, kõik on kaasatud. nii et kolmel päeval, teadusuuringute innovatsioonipäevadel siin me tegeleme nende asjadega, varem ei ole sellist asja kunagi toimunud. me oleme ekspertide rühmade tasandil enamasti tegutsenud, aga me otsustasime, et Euroopa Horisonti strateegilise kava me ei pane paika ekspertidega ainult, vaid laiemalt ja just nimelt nende päevade raames on meil tuhat sidusrühma esindajat kohale kutsutud, et tõesti see strateegiline kava valmiks õigetel alustel. Eh, eh, kõigepealt paneme selle paika kolmeks-neljaks aastaks ja siis me ajakohastame Euroopa horisonti eh, pärast seda ja eesmärgiks ei ole kõik üksikasjad kirja panna, vaid eesmärk on programmi eesmärgid ja prioriteedid siduda eh, Euroopa avalike poliitikatega eh, teadusuuringute innovatsiooni vallas ja me mõtleme pigem eh, mõjudele, tulemusele, kui et üksikasjadele, me tahame võimalikult paindlikuks asja teha meie VKE-dele, teadusringkondadele ja tähtis on kuulda, milliseid lahendusi teil on välja pakutud, välja pakkuda. pärast äh, teadusuuringute innovatsioonipäevi me ajakohastame veel kord seda dokumenti. ja siis aasta kaks tuhat kakskümmend jooksul me vormistame selle rakendusaktiks ja siis juba võetakse vastu töökavad komitoloogia menetluse kaudu. strateegiline kava äh, peale selle strateegilise raamistiku võimaldab meil ka edasi liikuda äh, Euroopa Horisondi äh, missioonidega ühelt poolt ja teiseks kujundada ka mm, innovatsiooni ja teadusuuringute partnerlussuhted Need on ka üks osa strateegilisest planeerimisest. E, ja tähtis on, et need partnerlussuhted ja missioonid toetaksid programmi üldisi eesmärke. jah, e, te teate, et Euroopa Komisjon e, määras viis missiooninõukogu juba ja nüüd need missioonid määravad ka prioriteedid, puhtad ookeanid ja meri, vähk, tervislikud toiduained ja pinnas. missioon on ka meil süsinikuneutraalsete linnade jaoks ja kliimamuutuste missioon on samuti, parlament ja nõukogu on nendes viies missioonis kokku leppinud ja see on tõesti programmi täiesti uus aspekt. Äh, Carlos Moedas seisis nende eest tugevalt ja eesmärgiks on kõigepealt tagada, et protsess oleks väga avatud ja toimuks ka äh, koos meie kodanikega, nii et need missiooninõukogud, äh, nende liikmed hakkavad käima liikmesriikides, loomulikult on kaasatud ka parlamendisaadikud, lähevad koha peale ja tõesti, et äh, koha pealgi saada toetus nendele väga tähtsatele konkreetsetele eesmärkidele, mis on kodanikel südamel, nii et nendel missioonidel on selline poliitiline mõõde ja teine mõõde on teadus ja uurimistegevus siduda äh, teadusega ja avaliku poliitika tulemustega. missioon ei ole selleks, et mitte eh, midagi juurde toota, vaid korraldada eh, nende tulemuste saavutamist ja toetada konkreetset tulemusi mm, elanikkonna huvides. kui me võtame näiteks vähi, üks Hollandi professor, kui me rääkisime sellest möödunud aastal, ütles, et eh, minu teaduslikud uuringud tegelikult ei ole ühtegi äh, patsienti ravinud, vaid need on arstid äh, ja ravimid ja tehnika, mis rav, abiks ravimisel. nii et jah, preventsioon, ravi, ma ei tea, mida missioon täpselt välja pakub, mis on see kõige parem viis, kuidas vähiga võidelda. Mm, sellest me kuuleme nendelt ja ma loodan, et järgmise aasta alguses juba missiooni eesmärgid on ka olemas ja siis äh, meie tegevus peab toetama selle eesmärgi saavutamist ja siis näeme, millised on need avalikud poliitikad, mis on vaja, et tõesti toimuksid muutused. me tahame olla tõesti tihedas kontaktis kodanikega ja saavutada tulemused. ja väga tähtis on siin Euroopa Liidu poolne rahastamine. aga ma arvan, et missioonid on niivõrd huvipakkuvad, et ka kaasnevad veel rahalised vahendid liikmesriikidelt ja vastavatelt sektoritelt. nii et saame veel kaugemale minna, kui Euroopa Horisont eesmärgiks on seadnud. ja teine aspekt on partnerlused. väga tähtis jälle ka seadusandjate silmis. meie tegime ettepaneku institutsionaalsete partnerlussuhete kohta ja artiklis seitsekümmend viis on meil juttu kaheteistkümnest partnerlusest, millega me töötame, need on ka strateegilise planeerimise dokumendi lisas ning samuti mõjude hinnanguga on juba algus tehtud ja eh, komisjoni Have You Say veebilehel saavad kõik tulemused üleval olema ja jooksvalt kajastame seal toimuvat. mõjude hinnang tuleb läbi viia ja see on väga põhjalik. kaasame sidusrühmad, konsulteerime avalikkusega ja kõik see käivitub juba sügisel. ja tulemused aastal kaks tuhat kakskümmend saame. Te teate, et on terve rida partnerlusi ära toodud selles strateegilises kavas ja nendegi teemadega me teeme tööd. ma ei taha väga pikalt rääkida, aga peatun veel sellel, kuidas me kavatseme teiega koostööd teha. jah, meil on selline ootuste deklaratsioon koostatud, me vahetasime kirju teie eelkäijaga, härra Puusekiga ja volinik Moedas, ka olite teie omalt poolt kontaktis. jah, meil on ka institutsioonide vaheline kokkulepe parema õigusloome osas, see on nagu raamistikuks, milles me tegutseme, aga peale selle volinik ja tema personal tahavad tihedat koostööd teha ITRE komisjoniga ja saadikutega, et tõesti meil valmiks see strateegiline kava ja missioonid ja partnerlused ja kõik oleks õigetel alustel. aga see puudutab väga paljusid poliitilisi valdkondi ja sellepärast on keeruline. teadusuuringud ja innovatsioon on seotud äh, avalike poliitikatega ja Euroopa Parlamendi panuseks, panus oleks väga hinnaline. nii et äh, ITRE komisjoniga me jagame äh, neid dokumente, mis me koostame ja teeme seda ka liikmesriikidega ja me oleme valmis tulema kõikidele kohtumistele, et arutamaks valmivate dokumentide sisu teiega. eelmises parlamendis oli töörühm, kes tegutses väga tõhusalt. ja kui te tahate jätkata selle töörühmaga, siis oleme vägagi valmis ka panustama selle töörühma töösse. ja me tahaksime ka, et teie personal oleks hästi kursis toimuvaga, et kui tahate korraldada mingisuguseid tehnilisi seminare, siis hea meelega oleme valmis abiks olema. ja mitteametlikult eh, nagu ma juba rääkisin siin, et septembri lõpus toimuvad teadusuuringute innovatsioonipäevad ja terve rida teist juba on eh, integreeritud selle ürituse päevakorda, aga ähm, kahekümne neljandal toimub meil ka selline äh, mitteametlik äh, kokteil, kus on ka äh, Carlos kohal ja ma arvan, et seegi on üks osa meie tihedast koostööst teiega, et strateegiakava edasi liiguks ja lõpule jõuaks selle kallal töö järgmisel aastal jah, ma ei rääkinud innovatsiooninõukogust ja teadusnõukogust, olen valmis ka neid teemasid puudutama, kui te soovite. suur tänu, peadirektor, kallid kolleegid, ma palun nüüd, et te peaksite kinni kõneajast, sest me oleme pisut ajakavast maha jäänud. kõigepealt saavad sõna meie raportöörid, härra Tannika ja härra Kristjan Eeler aga härra Nikal on asendaja. ja pärast seda koordinaatorid. proua Calvario võib-olla võtavad siis veel kord sõna ka koordinaatorite rollis. ja pärast on juba teistel võimalik küsimusi esitada ja siis on meil ka vaba mikrofoni voor. härra Nika Teil on kokku kuus minutit. suur tänu, härra peadirektor, tere tulemast ja suur tänu äh, ettekande eest. ma alustaks sellest, et tänan teid. Äh, need mitu õhtut, mis me koos veetsime teiega ja variraportööridega. ja tulemus oli suurepärane ja oli tõesti suur heameel koostööd teha komisjoniga. nõukogu samas oli keeruline, aga lõppkokkuvõttes on ikkagi tulemus see, mis on oluline ja kõik fraktsioonid Euroopa Parlamendis tundsid head meelt tulemuse üle, sest suurte sidusrühmade hääled, ülikoolid, teadusuuringute asutused võeti kuulda ja lõpptulemus on suurepärane, nii et suur-suur tänu teile seda ka kolleegide nimel. paljud kolleegid on jälle tagasi siin, et jätkata tööd Euroopa Horisont teemadega. see on väga oluline valdkond, me teame, kui suured on sidusrühmade ootused. nii et veel kord palju tänu. jah, suvelgi tegime tublit tööd ja terve rida strateegilise kava aspekte oleme ka juba läbi töötanud. ja toetame teid ja teie meeskonda ja volinik Moedast, mis puudutab ka eelarvet. ja kahtekümmet miljonit. ja tähtis on ka, et et me arvestaksime sünergiavajadusega ja peaksime silmas ka Brexitit, loodame, et see aset ei leia, sellele vaatamata peame sellega arvestama. ja mul on peadirektorile mõned küsimused. kuidas komisjon äh, korraldab oma töö seoses MFF-iga ja millised on ajakavad missioonidele seatud ja partnerlustele seatud? jah, võib-olla partnerlustest räägiksite veel põhjalikumalt? ja teiseks, kas komisjon teeb ka mingit konkreetset tööd äh, saavutamaks paremat sünergiat? ja veel üks tähtis äh, küsimus oli, kuidas paremini korraldada Euroopa horisonti. me rääkisime, et äh, liikmesriikides võimalikud kasusaajad ei tea, kuidas nad saaksid olla kaasatud Euroopa horisonti, arvestades, millised probleemid olid neil Horisont kakskümmend kahekümnega. et võib-olla kasutada tehnilist abi selleks, et korraldada seminare, konverentsi ja teavitada paremini. tähtis on, et teataks, kuidas taotlusi esitada millised on tingimused, millised on need menetlused, kiirmenetlus. väga palju uut on Euroopa Horisont programmis ja siin vahet pole, kas on Ida- või Lääne-Euroopaga tegemist. professorid siin Brüsseliski ei tea, kas nad saavad rahalisi vahendeid kasutada näiteks tervishoiualasteks uuringuteks Euroopa horisondi alt. nii et kas on mingeid plaane e, näiteks teadusuuringute peadirektoraadil selles vallas? näiteks konverentside korraldamine või kuidas paremini hea seista selle eest, et kõik potentsiaalsed kasusaajad teaksid hästi, mida võib neile pakkuda Euroopa Horisont. ja lõpetuseks mäletate, mis oli kirjas Euroopa Horisont programmis? jah, äh, suur infovahetus Euroopa Komisjoni ja parlamendi vahel. meie parlamendis oleme valmis väga ulatuslikult infot vahetama komisjoniga, kuidas teie seda omalt poolt näeme? ja kuidas see protsess võiks käivituda? kuidas paremini kaasata Euroopa parlament juba töö algetappidel ja suur tänu veel kord. Eh, eh, ma tänan proua Carvalho ja siis härra Eeler. suur tänu. Eh, suur tänu härra Pakee avatuse eest ja koostöö eest ja tõesti öö, edu teile suurepärase, tänu teile suurepärase töö eest. Te võite meile loota, me tahame kiiresti selle teemaga lõpule jõuda ja täita veel puuduvad lüngad. ja härra Eeler on meie raportöör ja juhtis tähelepanu millelegi, millest räägib ka juba härra Niika. nimelt see seondub strateegilise kava koostamisega. E, Euroopa Horisont õigusaktides on selgelt öeldud, et tuleb tagada ulatuslik infovahetus Euroopa Parlamendi ja Euroopa Komisjoni vahel. ja e, liikmesriigid äkki peavad olema tihedalt kaasatud. selleks on komiteed, aga kuidas parlamendiga see konkreetselt hakkab, see koostöö toimuma? parlament ei ole ju mingi sidusrühm, vaid institutsioon, kaasseadusandja. tahaks konkreetselt teada kuidas, mis vormis see infovahetus hakkab toimuma komisjoni ja parlamendi vahel. teine puudutab pilootprojekti äh, muuseumide koostöö kohta, see oli üks osa kolmepoolsest kokkuleppest, mida toetasid kõik fraktsioonid ja see äh, läks äh, eelarvesse pilootprojektina kirja muudatusettepaneku kaudu. Äh, ettepaneku tegid härra Eiler ja härra Nika, aga teie talitused leidsid, et raske on seda konkreetselt ette näha. üks asi on määrus, aga teiseks eh, peab arvestama, et eh, ettevalmistustöö peab ah, käivituma, kui tegemist on sellise pilootprojektiga. äkki kommenteeriksite seda teemat ka? ja koordinaatorina mm, on mul ka kolm küsimust tõstatada. kõigepealt seoses MFF-iga. jah, me tahame, et MFF oleks auahne, aga selleks on vaja valmistustööd teha. liikmesriigid, sidusrühmad, kõik peavad sellega tegelema ja küsimus teile, et mida teie komisjonis teete selleks, et e, tõesti lõpptulemus saavutada, nii nagu me seda tahame. teadusuuringute innovatsiooni rahastamine ei tähenda ainult seda, et peab olema Euroopa horisondil korralik tugev eelarve, aga tuleb ka tagada, et eh, teadusuuringud ja innovatsioon eriti oleksid kajastatud ka teistes MFF-i rubriikides ja siin on väga oluline sünergia. piisa sellest, kui me ütleme, et me toetame sünergiat, tuleb teha ära suur töö selleks, et oleks ka õigusaktid eh, sellele vastavad ja peadirektoraadid peavad omavahel teil komisjonis koostööd tegema, kuidas seda kõike konkreetselt saavutada. ja teine küsimus, strateegiline kava ja täpsemalt jah, me tahame, et parlament etendaks tähtsat rolli, mitte sellepärast lihtsalt, et me oleme selle tähtsaks, peame seda äh, abstraktselt, vaid me tahame, et kogu Euroopa Liit oleks hõlmatud, meie kodanikud oleks hõlmatud, aga seda siis Euroopa Parlamendi kaudu. see on väga tähtis, kui defineeritakse missioone, partnerlusi. tähtis on tagada, et need instrumendid oleksid läbipaistvad. ega suurendaks seda lõhet, mis eks eksisteerib Euroopas teadusuuringute innovatsiooni vallas. Horisont kakskümmend kakskümmend eh, veel kehtib ja ta ei ole, ta on hea, aga ta ei ole suutnud kõiki aspekte Euroopas hõlmata. et nüüd, kui me defineerime missioone ja partnerlusi, siis tuleb seda teha nii, et ei seataks esiplaanile neid sidusrühmi, kes äh, Brüsselis on, sest see on selge, et nemad käivad rohkem kohtumistel ja paistavad rohkem silma, aga tuleb ikkagi mm, minna kaugemale ja jõuda ka nendeni, kes on, asuvad kusagil mujal. tähtis on et programmid oleksid avatud ja läbipaistvad. ja et lõhe ei suureneks, vaid väheneks. E, IKT ja IT, viimane teema. E, tähtis on, et, et me nii IT-d kui ka IK-d et toetaksime ühteviisi, aga ei eelistaks ühte teisele oh,. Um, please. suur tänu. ja nüüd palun äh, proua Tlabajova. suur tänu ja suur tänu ka peadirektorile sõnavõtu eest ja äh, tervitan teid äh, meie komisjonis. Euroopa Horisondi äh, Äh, läbirääkimiste käigus kindlasti märkasite, et äh, minu fraktsioon Renew äh, Europe toetab väga järgmiste programmide perioodi. loomulikult on väga keeruline seda kõike, selles kõiges tasakaalu leida, sest see puudutab nii VKE-de toetamist, teadusuuringute toetamist kui ka innovatsiooni toetamist, mm, alates äh, humanitaarvaldkonnast kuni äh, kvantarvutiteni välja, seega tõesti tegemist on väga keeruka tööga. palju on veel vaja tööd ära teha eelarve ja alal ja ka seoses äh, sünergiaga teiste programmidega, mis on väga oluline, ning samuti äh, tuleb lahendada ka kolmandate riikide osaluse küsimus. see on meie fraktsiooni jaoks väga oluline, sest meil on väga palju ähm, parlamendisaadikuid Ühendkuningriigist, kes kõik soovivad, et Ühendkuningriik saaks edaspidi osaleda äh, programmis Euroopa Horisont. Äh, seega minu küsimus oleks, äh, milliseid meetmeid te selle jaoks ette valmistate ja juba mainiti ka strateegilise planeerimise küsimust küsimust ja seda, kui oluline on, et parlament oleks strateegilise planeerimise protsessi väga põhjalikult kaasatud, seega ma loodan, et teie ja teie äh, kolleegid olete parlamendis äh, regulaarselt lähikuudel kohal. ma soovin teile ja ka meile kõigile äh, seda, et tulevane volinik oleks sama entusiastlik selles vallas kui praegune. ja kas teie äh, peadirektorina leiate, et äh, teadusuuringut äh, tuleks konkurentsivõime voliniku portfelli lisada? suur tänu ja nüüd proua Turing. suur tänu härra Paquet, et äh, olete täna siin. mul on hea meel, et Euroopa Horisondi tööga seotud töö on äh, käimas ja et toimuvad edasiminekud väljakutseid on suuri, teadusuuringud ja innovatsioon mängivad äh, väljakutsete lahendamises suurt rolli ja siinkohal räägime loomulikult kliimamuutusest, kuid ka sellistest probleemidest nagu sotsiaalne ebavõrdsus ja Euroopa Liidu konkurentsivõime. seega peame me tagama, et Euroopa Horisont täidab just neid eesmärke, et see aitab, aitab parandada Euroopa kodanike äh, igapäevaelu ja tagada neile tulevikku. seega nagu teised kolleegid, siis sooviksin samuti rõhutada seda, kui oluline on Euroopa Parlamendi roll planeerim-, strateegilise planeerimise protsessis. täna ja ka varem on ähm, rõhutatud, et parlamendil peab olema mõjukas roll mitte ainult äh, kommunikatsiooni käigus, vaid ka strateegiliste kavade äh, koostamisel. kui parlament on kaasatud äh, arvamuste vahetusse, siis äh, on tagatud, et ka kodanikud on seotud Euroopa Horisondi äh, programmi prioriteetide määratlemisesse. minu kolm küsimust oleks järgmised. kuidas tagab komisjon seda, et parlamendiga konsulteeritakse pidevas, pideva dialoogi kaudu samuti sooviksin küsida kliimaküsimuste kohta. praegune Horisont kaks tuhat kakskümmend äh, programm ei jõua äh, kolmekümne viie protsendise eesmärgini seoses äh, kliimaga seotud kulutustega. millised on komisjoni plaanid, et programmi Euroopa Horisont eesmärk kolmekümne viie protsendiseks kulutuseks ka täidetakse. suur tänu ja nüüd härra Borgia või keegi, kes teda asendab. kui ei, siis härra härra Tossanovski, variraportöör, palun. suur tänu, räägin oma emakeeles, kui võimalik. ma arvan, et see on kõige parem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 saime tegeleda ka energeetika valdkonnaga. minu küsimus on väga lihtne. mil määral on teie strateegia kavades äh, olemas soov tegeleda aladega, kus varem tegeleti süsiniku kaevanda-, söe kaevandamisega? eelkõige süsinikuvaese majanduse kontekstis see on seotud ka energiapaketiga seotud aruteludega. väga palju mõjusid on sellel kogu Euroopas ja teadusuuringutel on siinkohal väga suur roll mängida. seetõttu lisasime selle punkti ka Euroopa Horisondi programmi. suur tänu ja hindan väga kõrgelt koostööd, mis äh, on toimunud seoses Euroopa Horisondi programmiga suur tänu, proua Mattias, palun kaks minutit. ma olen siin, lehvitan. tervist ja tere tulemast väga palju programmide, programmi läbirääkimistel osalenud inimesi on täna siin, ma küsiksin midagi, mida on kolleegid juba maininud. see puudutab Euroopa Horisondi rakenduskava strateegilist planeerimist. minu küsimus on seotud pideva murega, mis meil siin on, mis tekkis juba Horisont kaks tuhat kakskümmend programmi ajal. mure on selles, et osalus liikmesriigiti äh, erineb väga, mitte ainult Äh, teadusuuringute ressursside osas vaid väga erinev on osalus ka programmide koostamise ja rakendamise vallas. praegu oleme konsultatsioonifaasis. esimene faas lõpeb peatselt, kaheksandal septembril. seega minu küsimus oleks, mida olete teie teinud või mida on tehtud selleks, et, ähm, et korrigeerida probleeme, mis on, mis on välja tulnud Horisont kahe tuhande kahekümne ja teiste raamprogrammide käigus. kuidas tagada erinevate sidusrühmade ja liikmesriikide võrdsem osalus, kuidas komisjon tagab, et meil oleks võimalik ka kindlustada võrdsus ja kuidas kaasata tava inim-, tavakodanikke nendesse programmidesse, me soovime, et programm oleks äh, võrdsem, et see puudutaks võrdsemalt erinevaid riike ja institutsioone, see ongi konsultatsioonide eesmärk, seega ma sooviksin teada, kas te jääte piiratud süsteemi juurde, mida oleme kasutanud varem, või on teil mõtteid selle kohta, kuidas tagada, et oleks äh, avalikum ja võrdsem osalus. suur tänu! suur tänu, nüüd kolleegid, pöördun teie poole. annan teile sõna, härra Puusek. kui soovite sõna, üheks minutiks, palun. suur tänu, härra peadirektor, teie esitluse eest ja ähm, ka õnnitlused teile ja ka raportööridele ning ka Rumeeniale eesistujariigina. et enne valimisi jõuti esialgse kokkuleppeni. kolm punkti. Euroopa Innovatsiooni ja Tehnoloogia Instituut. see lood ehm, Euroopa Horisondi programm võib eh, seda institutsiooni nõrgendada. ma arvan, et on väga oluline keskenduda teadusuuringute programmidele ja seega me loodame, et Euroopa Innovatsiooni ja Tehnoloogia Instituut toimib veelgi paremini Horisondi programmi raames ja laiem osalus. EIT oli väga aktiivne Kesk- ja Ida-Euroopas, Iirimaas, Portu-, Iirimaal, Portugalis. seega EIT aitas väga palju kaasa osaluse laiendamisele. ja me sooviksime rohkem jälgida seda, kuidas äh, see kõik toimib. ja kolmas punkt väga lühidalt teine sammas ja selle, sealsed menetlused. me sooviksime Euroopa Parlamendina olla kaasatud mõnedesse ettepanekutesse, sest meil on vaja, et meie instituudid ja, ja tööstus oleks kaasatud erinevates Euroopa piirkondades. et meil oleks võimalikult palju teavet mingist konkreetsest äh, valdkonnast. kas äh, teil äh, on mingisuguseid konkreetseid ideid selle kohta? suur tänu, Raudoja. üks minut, palun. jah. teen äh, väga lühidalt kordan seda, mida kolleegid on juba öelnud. see on, ma räägin äh, suhetest parlamendiga. kuna avalik huvi selle programmi vastu on olemas, siis me oleksime väga kasulik äh, vahendaja selles osas kuna eesmärk on parandada just kodanike elujärge. kui otsida sümmeetriat, siis kuidas on võimalik äh, saavutada see, et liikmesriigid paremini osalevad? nüüd Euroopa Innovatsiooninõukogu puhul ma jälgin hoolikalt seda, mis siinkohal äh, rahastamisvahendite osas äh, toimub. meil on vaja uut tüüpi finantsinstrumente selleks, et äh, et kasutada võimalikult palju ära uurimisvõimalusi meil on ettevõtted, kes toovad uusi eh, tooteid eh, turule ja see oleks kindlasti kõikidele väga hu huvitav teema. suur tänu, lugupeetud eh, esimees, suur tänu, härra peadirektor, aitäh teile ettekande eest. mul on üsna konkreetne küsimus, mis on seotud kosmosega. kahekümne kaheksandal mail ülemkogu soovitas tugevdada Euroopa rolli kosmose koostöös ähm, kosmosekoostööd tuleks suurendada ning kosmost peaks nägema katalüsaatorina Euroopa konkurentsivõimelise majanduse väljaarendamisele. nii et sellest lähtuvalt, millised on peamised prioriteedid, suured prioriteedid teie jaoks selles valdkonnas, võib-olla võiksite rääkida ka, millised on eelarvevahendid, mis on eraldatud kosmosele ja on selge, et meil on kiire loomuline vajadus äh, Euroopa tööstusesse investeerida ka selles valdkonnas ja võib-olla räägiksite natukene sellest, äh, kuidas äh, seda praktikas hakatakse ellu rakendama, me kõik teame, meie ja teie teame omavahel siin, et kosmosekoostööl on strateegiline väärtus Euroopa edasises arengus. suur tänu! Ähm, suur tänu Äh, suur tänu härra Pakeele sõna, tutvustuse eest. Te ütlete, et teadusuuringud peavad äh, tagama selle, et äh, teaduse mõju oleks tugevam ühiskonnale. ma olen nõus teiega, et teisteski valdkondades väga palju investeeritakse ja tähtis on nüüd, et me koordineeriksime Euroopa Horisondi kaudu tehtavat. mina olen regi komisjonist ja meil on Interreg määrus ja me oleme palju viiendast komponendist rääkinud. see on just teadusuuringud ja investeeringute fond, mis peab tagama, et teadusuuringutest eh, oleks hõlpsam liikumine juba turukõlbulike toodete etappi. ja eh, need see uus investeeringute fond, mis meil on, kas see on osa ka teie strateegilisest kavast? suur tänu ja nüüd äh, kolleeg Wise. või siiski ei, äh, kolleeg Marinesko. suur tänu. meil on äh, palju erinevaid partnerlusi ja nagu teate, siis olen sellest kõigest huvitatud. mina sooviksin teada kas teil on mingisugused kriteeriumid või mingid äh, eeskirjad selle kohta, kuidas otsustada, ähm, millised äh, partnerlused valida ja, ja millised on teie plaanid kosmosevaldkonnas? suur tänu, härra Krasnodevski! suur tänu, härra Marinesko juba küsis äh, selle küsimuse mm, milline on teie mudel partnerluste kohta ja kuidas äh, te soo-, plaanite partnerlusi rahastada? suur tänu ja härra Japs! suur tänu, härra Pakee! minu jaoks on väga huvitav, et sidusrühmi äh, kaasatakse nüüd aina rohkem, tegemist on väga suure projektiga, mis suuresti äh, määratleb selle, milline on Euroopa teaduse suund tulevikus. strateegilise planeerimise protsess, mil määral äh, võt-, mängib siin rolli äh, teadusvaldkonna personali mobiilsus, sest äh, sest see on äärmiselt oluline Euroopa eh, teadusvaldkonna kestlikkuse seisukohast. ja teine küsimus me oleme rääkinud eh, Euroopa Ülem-, Euroopa Ülemkogu on arutlenud selle kohta, äh, milline on lõhe ühtekuuluvuse ja Euroopa Horisondi programmi vahel, kuhu siinkohal see raha läheb? see lõhe ei ole minu arvates väga kuigi produktiivne. küsimus on selles, kuhu läheb see täiendav kolm koma kolm protsenti eelarvest, eh, kuidas see sammaste vahel jaotub ja milline on teie nägemus sellest, milline võiks olla sünergia ühtekuuluvusega eh, seotud toetuste ja Euroopa Horisondi toetuste vahel? kas see eh, kas see on seotud äh, riiklike kontaktpunktide tugevdamisega või milline on äh, teie nägemus ja millised on komisjoni eelistused selles osas? suur tänu. Te olete mulle nüüd ühe minuti võlgu. meil on veel kaks kõnelejat. kolleeg Ponting ja seejärel kolleeg Tšehh ja kolleeg Kalves suur tänu ja aitäh, peadirektor, et tulite meiega täna arutlema. Ähm, mulle avaldab muljet ambitsioon, mida te olete esitlenud ja ma loodan, et nende teadusuuringute tulemusel äh, hakkame ka ma rohkem, hakkame looma ka rohkem äh, tõenduspõhist äh, poliitikat. mina olen, mina olen Brexiti vastu ja seetõttu küs-, soovin teie käest ka küsida sellega seoses. hiljuti kommenteeriti, et kuni läbirääkimiste lõpuni jääb äh, Ühendkuningriik Euroopa Liidu liikmeks ja see, seega on tal ka kõik õigused ja kohustused seoses äh, teadusprogrammidega, sealhulgas ka programmiga Horisont kaks tuhat kakskümmend. see on väga oluline, sest äh, kuus äh, juhtivat äh, Ühendkuningriigi ülikooli on äh, seotud Horisont kaks tuhat kakskümmend erinevate pro-, projektidega ja sellega on seotud viissada miljonit eurot. seega minu jaoks ei ole vastuvõetav, et Brex-, et toimub Brexit, see ei ole vältimatu. kui see juhtub, mida mina ka ei suuda vastu võt-, ei suuda aktsepteerida, siis mis saab nendest teadusrühmadest, kes nende projektide kallal töötavad. ja kas te saaksite palun kinnitada, et seni, kuni Brexit ei ole toimunud, käsitletakse Ühendkuningriigist pärit taotlusi samamoodi nagu teistest riikidest pärit äh, taotlusi. ja minu viimane küsimus äh, ei ole seotud äh, Brexitiga, vaid energia salvestamisega seotud uuringutega. ma olin väga üllatunud et ainult kolm protsenti Horisont kaks tuhat kakskümmend raames eraldatud äh, rahadest äh, peetakse eraldatuks. kolm protsenti on väga šokeeriv tulemus. see näitab äh, muidugi, et teadlased ei ole siin õnnestunud, kuid see näitab ka seda, et komisjon ei ole edukalt järelevalvet läbi viinud. seega, mis on teie plaan selleks, et tagada, et Euroopa Horisondi raames oleksid projektid edukamad? suur tänu, kui ma ütlen, et kõneaeg on üks minut, siis palun jääge ühe minuti juurde. ja nüüd proua Tšehh, palun. suur tänu. Äh, ma õnnitleksin teid äh, vähivastase võitlusele pühendumises. edukas strateegia peab aga hõlmama ja ka liikmesriikide poliitilist tahet ja sellel tuginema. mina olen äh, pärit Ungarist, kus ähm, vähijuhtumite arv aina kasvab, kuid ma näen, et äh, valitsusel ei ole tahet äh, suurendada ligipääsu äh, ravile ja kaasaegsetele tehnoloogiatele. seega, kas te oleksite valmis töötama erinevate fondide kaudu selle nimel, et ähm, et ligipääs äh, ravile oleks olemas igal Euroopa patsiendile, kas see on üks teie prioriteedidest? mul oleks väga hea meel, eh, kui see toimuks ka Ungaris. suur tänu ja lõpetuseks äh, proua Kalves. Um, suur tänu ja õnnitleme teid, minu meelest on suurepärane strateegia võtta vastu Horisondi programm mille kaudu me saavutame ähm, lisandväärtuse, aga väga paljud äh, liikmesriikide süsteemid ei ole mitmedistsiplinaarsed äh, nagu horisondi lähenemine, mitmedistsiplinaarsust äh, on äh, surutud kõrvale, ülikoolid seda arvesse ei võta, vaid äh, diskrimineerivad sellist lähenemist. kas te olete mõelnud äh, kuidas laiendada teadusuuringute tulemuslikkust ja sektoriülest lähenemist äh, selleks, et, äh, et sellest süsteemist rohkem kasu ammutada, võib-olla võib muidu juhtuda seda, et äh, erinevused, ebavõrdsus kasvab. suur tänu, härra Päki! lubasime teile huvitavaid küsimusi ja nüüd ja suurt huvi selle teema vastu ja nii see on aitäh, austatud äh, Euroopa Parlamendi liikmed, suur tänu teie huvi eest ja tõesti nende arvukate küsimuste eest, mis äh, näitab, äh, et teema on teie jaoks huvitav ning teie komisjon on pühendunud sellele teemale. meil on vaja korrapärast kohtu, korrapäraseid kohtumisi teiega ja proua Kavaljo, teie tänne ikka tahaksime teile kinnitada, et oleme teie käsutuses, mina ise olen teie käsutuses, meeskond on teie kasutuses ja äh, ma võin rääkida ka järgmise teaduse uuringute nõukogu nimel tõenäoliselt, aga ma loobun sellest võimalusest praegusel hetkel. me teeme, oleme valmis kohtuma teiega kas täiskomisjoniga või äh, töörühmadega. ja ma tahaksin taaskord siis kinnitada, et oleme teie käsutuses, meie komisjoni teenused on teie kas- te,, teenistused on teie käsutuses. oleme valmis kuulama teie arvamusi, kommenteerima neid, et meil ole, läksime pidevas ühenduses, et saada ära kasutada teie teadmisi teie oma liikmesriikidest, et oma planeerimisdokumenti parandada. ja järgneva poole aasta jooksul on meil tõesti võimalus seda teha. ja võtsime institutsioonides poliitilise kokkuleppe vastu tõesti väga varakult ja nüüd on meil aega, et seda veel lihvida paljud teist ütlesid ja see on väga oluline, et äh, tööga ei ole veel ühele poole jõutud, on mitmeid lahtisi küsimusi, millest ei ole veel räägitud nõukogus ja nõukogu ja parlamendi vahel ja ka näiteks rahvusvaheline koostöö, assotsieerumine, sünergia ja eelarve dimensioon, mis on palju suuremaks väljakutseks kui varem, nii üldine eelarve kui ka eelarve jaotus on teemad, mille kallal tuleb tööd teha lähinädalatel ja lähikuudel. see on seotud ka loomulikult mitmeaastase finantsraamistiku läbirääkimistega, see, seda ei ole mõtet isegi kommenteerida, kõik teavad seda, aga tahaksin veel toonitada, et iseäranis oluline on parlamendiliikmete jaoks ja komisjoni jaoks ka, et me rõhutaksime Horisont Euroopa täie lisandväärtust ja loomulikult see on Euroopa teadusuuringute üheks mootoriks ja me koondame paremad rahvusvahelised teadmised ja see vahend võimaldab Euroopa teadlastel teha oma tööd, parimat teadust ning meelitada siia ka üle kogu maailma parimaid teadlasi. strateegilise planeerimise menetlus võimaldab meil ka partnerlussuhteid ja lähetusi arvesse võtta ning äh, teadusuuringud ning arengutegevus, mida me toetame selle programmi kaudu, annab oma sisendi meie ühiskonna arengusse, teadmistebaasidesse, majanduselusse, üle kogu majanduselu spektri ning äh, iseäranis oluline on see kliima, keskkonna ning sotsiaalmajandusliku ülemineku seisukohast, need on teemad ja valdkonnad, mis on kom-, on Euroopa Parlamendil südame peal ning komisjonil kindlasti ka. nii et äh, seda poliitilist mõõdet meie teadusuuringutes tuleb ka välja tuua, äh, kui me tahame endale ambitsioonikat eelarvet. praegu ka Valjo ja Dan Nika ja teised mainisid siin sünergiat, tõesti tõsi Horisont Euroopa äh, ei ole isoleeritud äh, osa, see on maailma kõige suurem programm, peaksime olema selle üle uhked ning peaksime olema ambitsioonikad, aga see peab sobima hästi kokku ka liikmesriikide pingutustega suurem osa avalikke vahendeid tuleb liikmesriikide tasandil ning äh, see peab olema seotud kogu mitmeaastase finantsraamistikuga, me peame arvesse võtma kogu mitmeaastast raami, äh, raamistikku. Äh, kõikide vahendite kaudu Euroopa ühendamise rahastamine, regionaalarengu vahendid ja kõik teised programmid peavad olema ka kooskõlastatud meie pingutustega, teadusuuringute uuringud, uuringud teadusuuringute tulemused peavad äh, kanduma üle rakendustegevusse ning sellisel juhul me saame vaadata, kuidas jah, kogu ülejäänud mitmeaastane finantsraamistik saab aidata kaasa nende teadusuuringute tulemuste edasikandmisele. ja ma ei maininud tegelikult, et komisjonis me valmistame e-, e-, Horisont Euroopat ette hoopis teistmoodi kui Horisont kahte tuhande kahtekümmend. Horisont kaks tuhat kakskümmend oli tõesti väga jõuline programm ja see on programm, mis koosneb erinevatest alaprogrammidest, innovatsioon, Euroopa investeerimise lähenemine ja nii edasi ja nii edasi, energia, põllumajandus äh, ja need äh, jagunevad erinevate komisjoni osakondade alla. loomulikult koostööd äh, koordineeritakse, aga juht, organid, juhtosakonnad olid eraldi. aga nüüd me ei teinud seda niiviisi. komisjonis tegelikult ei kuulu mitte ükski osa Horisondi eelarvest ühele erinevale peadirektoraadile, näiteks äh, pea, teadusuuringute ja innovatsiooni, põllumajanduse, ühenduvuse peadirektoraat, mitte keegi ei, ei ole, tunne omanikutunnet konkreetse ühe osa kohta sellest eelarvest, me teeme seda tööd koos. hoopis teistsugune lähenemine kui varem. see on äh, muutnud meie lähenemisviisi kardinaalselt juba viimasel aastal ja kui me räägime sünergiast, siis jah, sellise lähenemisviisi puhul me saame mõtteid vahetada Horisont Euroopa üle hoopis teistmoodi ja meil on suuremad teadmised programmi kohta ja see ja tõesti, olukord on nüüd muutunud täielikult äh, ning see kajastub loodetavasti ka strateegilises planeerimises, loodame selle, seda saavutada. ja sünergia on väga oluline siin. olen täiesti teadlik, et sünergia puudutab siin õigusloomet ma arvan, et asjad on kõik hästi. Horisont Euroopa sünergia osa on veel lõppjärku jõudmas, see tööd tehakse tehnilisel tasandil, aga me peame tegema ka konkreetset tööd ning peame kandma hoolt selle eest, et ja komisjonide, komisjoni uus lähenemisviis võimaldab seda, et juba algusest peale valmistame ette ka programme ühiselt, mitte ainult õigusloomet, vaid ka rakendust teeme koos ja sellepärast ongi see strateegilise planeerimise programm ongi selline avatud lähenemisviisil põhinev programm. ja veel paar sõna võib-olla programmi mõõtme laiendamise kohta, mitmed mainisid seda, kolm koma kolm protsenti äh, eelarvest, see on tõesti suur saavutus, komisjon soovitas eelarvet kahekordistada ja kaasõigusloojad otsustasid seda veel kord kahekordistada, nii et äh, nüüd meil on siis kolm koma kolm programm, protsenti terve kogu programmi ala valdkonda hõlmav eelarve. siia toodi sisse jällegi kaasõigusloojate poolt uus lähenemisviis, mis võimaldab konsortsiumide ulatust laiendada, kui tegemist on konsortsiumiga, mis on valitud, siis ei ähm, ole meil praegu liiget laiendusriik, laienemisriikide hulgast. me tahame tagada võimalikult laiapõhjalist osalust ning äh, sellel on mitmeid osasid, mitte ainult see osa, läbipaistvuse tagamine on üks võimalus seda teha. kõik teadusuuringud, tead-, uuringute asutused, ülikoolid osalevad selles töös ja me valmistame ette rakendamist üle kogu Euroopa. loodan, et liikmesriigid osalevad aktiivsemalt kui varem. loomulikult liikmesriikide haldusorganitel on ka oma töö teha selles valdkonnas, nemad peavad pakkuma abi liikmesriikide kontaktpunktidele ning äh, ma olen kindel, et kindlasti ka Euroopa Parlamendi liikmed aktiivselt tegutsevad ning äh, kogukonnad äh, osalevad aktiivselt strateegilises planeerimises, sellepärast et see aitab neil rakendustööd ette valmistada. ja nüüd on Horisont Euroopa avatum, paindlikum ning äh, loodetavasti nüüd on varasemad rasked arutelud natuke sujuvamaks muutunud, näiteks äh, ühiskondlikud äh, teadused, humanitaarained, humanitaarteadused, kuhu need kuuluvad, see on nüüd jäänud avatuks, selle üle saab mõtteid vahetada ning üle Euroopa tehakse koostööd teiega, liikmesriikide haldusorganitega ja meiega selleks, et tagada, et meie rakenduse prioriteedid oleksid kõik hästi kaetud ning rakendus oleks laiem horisont Euroopa puhul. ja projekti edu määrajaks on, on tegelikult äh, valimiste, projektide väljavalimises äh, Ähm, projekte taotletakse, aga väljakallitud on vähe, õiguslik alus ei lahenda seda probleemi täielikult, aga see oli üheks probleemiks, mille, mis meile silma jäi institutsioonide vahelises arutelus ja täna me räägime poliitilistest prioriteetidest, kuid äh, päris palju tuleb meil töötada ka selle kallal, et selle programmi kõik tingimused oleksid õiged, tuleb saavutada kokkulepe, kuidas toetusi anda ning kuidas hinnata projekte, ka seda tahame parandada. et äh, edumäär oleks tulevikus parem. selle kallal on meil ka vaja tulevikus tööd teha. siis äh, rahvusvaheline mõõde, Brexit, äh, rahvusvaheline koostöö, jah, äärmiselt poliitiline teema, äärmiselt päevakajaline teema ja sugugi mitte kerge küsimus Ühendkuningriik on praegu Euroopa Liidu liige ning Ühendkuningriik täiel määral osaleb loomulikult programmis praegusel hetkel, selle rakendamises. ja Ühendkuningriigi lahkudes Ühendkuningriigi osalejad jäävad endiselt programmi osaks, see on üks osa äh, sellest lahkumisleppest, kui lahkumislepe jõustub kuni hariselt kaks tuhat kakskümmend lõpeb. kui aga ei saavutata kokkulepet, siis Ühendkuningriigist saab lihtsalt kolmas riik ilma selle raamistikuta ja siis tuleb loomulikult projektid ükshaaval üle vaadata, et vaadata, kui palju on võimalik Ühendkuningriigil kolmanda riigi osalejana ka osaleda Horisont Euroopa puhul on see nüüd võimalik, kõige häirivam on siis jah, tõesti ilma lepinguta, ilma lahkumislepinguta lahkumine, mille nimel me, me teeme tööd siis lepinguga lahkumise nimel siiski ja läbirääkimised Ühendkuningriigiga, poliitiline deklaratsioon edasiste suhete kohta Ühendkuningriigiga on arvesse võtnud teadusuuringute alast koostööd, nii et Euroopa Komisjon tõesti on valmis omalt poolt töötama ka teadusuuringute ja arendustegevuse kallal. ja nagu mõned teist mainisid, komisjoni ettepanekus on veel punkte, mille üle tuleb mõtteid vahetada nõukogus ning siis kokkulepe saavutada parlamendiga. ja me peame tegema siis koostööd äh, tööstusriikidega, kolmandate riikidega, äh, see võimalus on olemas, Euroopa Horisont, Horisonti uues ettepanekus, Horisont kaks tuhat kahekümnes see ei olnud nii ja nüüd äh, me siis keskendume järgmisele paarile nädalale. paar sõna ka kliima kohta kõikidele küsimustele vastates ja ma ei tea, kas on selleks aega. katsun Telegrami stiilis seda teha. kliima üldistamine. me ei saavutanud oma eesmärki Horisont kahekümne kahe, kaks tuhat kahekümne puhul loodame, et aega veel natuke on, et siis võib-olla nii mõndagi veel saavutame, aga kliima üld-, üldiseks muutmise küsimuses on lähenemine teistmoodi Euroopa, Horisont Euroopa küsimuses. rakendamine on laiaulatuslikum, laiapõhjalisem ja Green Deal for Europe on komisjoni esimene prioriteet, teadusuuringud ning innovatsioon, nagu komisjoni president ütles aitab meil luua uuendustegevusele vajalikud tingimused ning eeldame, et selleks eraldatakse ka märkimisväärseid ressursse, nii et ma, ma, ma koos parlamendiga olen valmis kliimamõõtmesse suhtuma vägagi prioriteetselt ning loodan suuri ambitsioone. EIT ja EIC vahel ei ole mingisugust konkurentsi Euroopa Tehnoloogia Instituut on tõesti tegija meie teadmiste kolmnurgas. ja see on märkimisväärseid tulemusi teaduskogukondadesse toonud ja lisandväärtus, mida on tehtud, tood-, saavutatud Horisont Euroopa osas ja Euroopa innovatsiooni inst-, tehnoloog-, Tehnoloogia Instituudi puhul on see, et, et meil ei ole enam isoleeritud lähenemisviisi ja teadmiste ning innovatsiooni kogukondade saavutusi võetakse täiel määral arvesse ning rakendatakse, seda teeb kas EIC või teised, kasutatakse ära teisi programmi osasid. nii et EIT ja EITC vaheline partnerlus peaks olema positiivsem ja intensiivsem kui varem. ja tänaseks siis kuulub üks ühe voliniku alla, teine teise voliniku alla ning äh, strateegiline planeerimine äh, aitab tagada sujuvama ülemineku, ma ei tea, mis konkreetselt edasi saab ning selle peale seda ma rohkem kommenteerida ka ei sooviks. ja proua esimees, lõpetuseks ütlen veel nii palju, meetmed, mis puudutab äh, söe kaevandamist ning üleminekupiirkondi, siis need on osad meie strateegilise planeerimise dokumendist äh, läbirääkimistes juba rääkisime sellest ning selleks on eraldatud äh, ressursid, me kavandame ressursse eraldada, selleks see on kindlasti üks prioriteet meie edasises töös suur tänu ja vabandan nende ees, kelle küsimustele teid vastamata. olen valmis ka teile otseselt vastama, kui liikmed seda soovivad, minu personal on samuti teie käsutuses ning ah, unustasin siiski kosmoseküsimuse. Äh, kui lubate, siis äh, mis puudutab kosmost, äh, siis loomulikult jah, see on meie jaoks prioriteet, see on meie institutsiooni jaoks prioriteet ja läbirääkimistes on see muutunud üheks programmi klastriteks digitaalvaldkond, tööstus ja kosmos kuuluvad ühte klastrisse, siis ja äh, me kanname hoolt selle eest, et kosmosele oleks eraldatud vahendid, see on üks osa üldisest äh, eelarve planeerimisest ja äh, strateegilisest progre-, programmeerimisest. kosmos ei ole ainu-, ei piirdu ainult selle klastriga, see on seotud kõikide teiste valdkondadega, samuti transport, energia, põllumajandus, tervishoid, julgeolek, ka seal on kosmose moodi väga otsustava tähtsusega, nii et minu meelest kosmos on, kajastub väga paljudes teistes programmi osades ning väga raske oleks e konkreetset eelarvet eraldada ainult kosmosele, see ei oleks kasulik, vaid pigem kahjulik ja, ja me peaksime tegema koostööd Äh, erinevate peadirektorite vahel ja seda me kavatseme siis teha, et kosmosetegevus jätkaks ja härra Marinescu samuti. Äh, siin samuti partnerlussuhted on üks osa strateegilisest planeerimisest ja tõlgid, teatavad, et tõlgid nüüd lõpetavad, härra Pakee tänab tähelepanu eest. Great and your answers, dear colleagues, is just the beginning.